seetõttu ma paluksin hääletada, hääletage kompromissi poolt nii, nagu see praegu on, ilma muudatusteta. suur tänu. Grazie, la discussione è chiusa, la votazione si svolge. suur tänu, sellega lõpetame praeguse arutelu, hääletamine toimub homme. Per quanto riguarda ja ma võin teid informeerida, et austades Euroopa Parlamendi asepresidendi seisukohta oleme saanud äh, selle Laslo Tokesi kandidatuuri. valimine toimub homme, viieteistkümnendal juunil kell kaksteist. Ora l'ordine del giorno reca la relazione dell'onore-. järgmine päevakorrapunkt on äh, proua Latfordi raport, mis käsitleb äh, õigust tõlkele ja õigus suulisele kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses ja annaksin kohe sõna proua Ladfordile, kes, nagu ma juba ütlesin, selle teema puhul raportööriks. suurem osa meist on juba aastakümneid teadnud, et Euroopa Liit peab tegutsema selleks, et kohtualuste ja kahtlusaluste õigusi suurendada ja anda neile õiguslikku kaitset selleks, et tagada õiglane kohtumõistmine. see uus ettepanek on politsei ja õigustasandi koostöö parandamise üks osa ja samuti ka Euroopa vahistamismäärusega seotud. ja nüüd, kus meie liikmesriikide kodanikel on vaba liikumine, võivad nad sattuda ka kohtusüsteemiga probleemi. protsessiõiguses polnud piisavalt garantiisid varem on olnud meil ka selliseid katseid kahe tuhande seitsmendal aastal, aga me põrkusime me kokku nõukogu vastupanumüüriga ja mul on väga hea meel, et äh, me siin arutleme koos äh, proua Vredinguga äh, Rootsi eesistumisel võeti see küsimus uuesti üles, võeti vastu teekaart erinevate individuaalsete meetmetega ja see on esimene nendest meetmetest. lähtuvalt sellest direktiivist, siis kui te satute kohtu alla, satute kahtlusaluseks või teid küsitletakse või satute lausa kohtuprotsessis süüdistatavaks ja te ei saa riigikeelest aru, siis on teil õigus tõlkele, kirjalikule ja suulisele teatavatel tingimustel, seda ka politsei küsitlustel, kohtumisel oma juristiga ja nii edasi ühesõnaga, sa pead olema põhimõtteliselt samas olukorras nagu kohalik äh, kodanik ja kohali-, äh, kriminaalõiguses on oluline vastastikune tunnustamine ja peaaegu automaatne tunnustamine teiste liikmesriikide otsuste puhul põhineb vastastikusel usaldusel, aga seda usaldust tuleb teenida ja seda peavad teenima kõik Euroopa Liidu äh, liikmesriigid, rakendades teatavaid standardeid. ja on juhtumeid, äh, äh, äh, kus ei ole kus ei ole õig-, õiglast kohtumõistmist rakendatud, võtame näiteks Gary Männi juhtumi, kes toimetati Portugali, härra Männ ei teadnud, mille eest teda süüdi mõisteti, seda sai teda teada alles pärast süüdimõistmist ja ta, kui ta tagasi ja samuti ühe äh, tegemist oli mitme aasta taguse juhtumiga, kus nagu inimene saadeti koduriigist välja, samuti äh, riigikeele äh, toetuse, riigikeele tõlke abi puhul oli ka ühe Kreeka kohtuasja puhul probleemiks Euroopa konventsiooni artikkel seitse on siin üheks oluliseks aluseks, kuid me tahame oma minimaalõiguskaitse standardeid alal hoida ja edasi arendada. Äh, teekaart nõuab samuti täiendavat meetmeid selleks, et täielikult inimõiguste konventsiooni meetmeid toetada ning tagada ka ühtlane meetmete rakendamine liikmesriikides. ma usun, et Euroopa Parlament nüüd, kus meil on õigusloomeline kaaspädevus pärast Lissaboni lepet, peame tegema oma panuse ja selleks, et teatavates võtmeküsimustes meie standardeid parandada, sealhulgas siis ka tõlke standardite parandamine äh, juristiga suhtlemises kõigis kohtuprotsessi osades äh, kohtus alusel on äh, võimalus ka esitada kaebusi, samuti ka loobuda tõlkest, me tegeleme ka osalise tõlke probleemiga, kõik olulised materjalid tuleb ära tõlkida, suuline tõlge on ka olulisel kohal ja tõlke, tõlkest loobumise puhul tuleb kõigepealt kohtualust või kahtlusalust nõustada. me tahame, et kodanikuõigused oleksid paremini tagatud ja kaitseõiguste tugevdamine ei tähenda seda, et me annaksime kuritegevusele vabad käed, otse vastupidi, kui meie äh, oleme, tagame õiglase kohtumõistmise, siis me seega karmistame oma äh, Äh, haaret kurjategijate üle ja äh, samas aitab see kokkuhoidu saavutada, kuivõrd äh, edasikaebamisjuhtude arv väheneb ja meil on olnud väga hea koostööprotsess, läbirääkimiste protsess Hispaania eesistujaga, nii nagu ka komisjoniga. loodan, et nad nüüd siis ka jätkavad oma tööd ning aitavad seda asja edasi viia. suur aitäh ja nüüd saab sõna volinik. proua president, on õige et menetluslikud kaitsevahendid on õiguskaitse vallas äärmiselt olulised. meil on vaja miinimumstandardeid, mis puudutavad kohtualuste õigusi kriminaalmenetluses. sellised standardid on vajalikud selleks, et sünniks vastastikune usu, usaldus erinevate liikmesriikide kohtuorganite vahel meil on vaja ju usaldust, sest kui ei ole usaldust, siis ei ole ka kohtuotsuste vastastikust tunnustamist. kohtunikud ja prokurörid peavad olema kindlad, et va-, ükskõik, kus kohtuasi Euroopa Liidus kaaset ei leiaks, on alati tagatud teatud miinimumõigusi. kodanikud peavad omalt poolt olema kindlad, et et menetluslike õigus, õiguste miinimumstandardid äh, tagavad nende usalduse kohtusüsteemi ning Euroopa Liitu kui vabadusel, õiglusel ja turvalisusel rajanevasse alasse. ja seetõttu tervitan ma seda kokkulepet, millele kaks äh, seadusandlikku organit on jõudnud eriti tahaksin ma tänada äh, raportööri parunes Ladfordit ja kogu libekomisjoni selle suurepärase töö eest, mida nad äh, selle raporti kallal on teinud. volinikuna on mul väga hea meel, et väga paljud kompromisslahendused on saanud inspiratsiooni meie kahe tuhande kümnenda aasta märtsis tehtud ettepanekust see ettepanek oli mõeldud just nimelt saavutamaks seda, mida parlament on praegu saavutanud Äh, nimelt tagama standardid äh, kohtualustele ning äh, vältida igasugust võimalust, et me ei järgiks Euroopa Inimõiguste Konventsioonist tulenevaid seadusi. see direktiiv, mida me praegu arutame, suurendab miinimumstandardeid, tagab suulise tõlke kogu kriminaalmenetluse käigus ning oluliste dokumentide tõlke ja see kõik aitab kaasa õiglasemale kohtupidamisele, see muutub süstemaatilisemaks ning ma olen täiesti nõus raportööriga, et odav kohtumõistmine ei ole mitte mingisugune kohtumõistmine ja toob lõppkokkuvõttes kaasa palju suuremad kulud ja õõnestab usaldust kohtunik, kodanike vastu, samuti õõnestab kodanike usaldust süsteemi vastu. mul on väga hea meel, et me jõudsime selle dokumendi vastuvõtmiseni väga kiiresti, aga tegemist on esimese sammuga teekaardis, mis näeb ette seda, et kõik institutsioonid peavad täitma neid lubadusi, mida nad on andnud, nimelt pidama seda teemat üheks prioriteediks üks asi siiski, mille osas ma ei saa raportööriga nõustuda, see on mõnede liikmesriikide taotlus et see rakendusperiood peab olema kolmkümmend kuus kuud. komisjoni arvates on kolm aastat ikka liiga pikk aeg. mitte ükski liikmesriik ei ole esitanud mingeid tõendeid selle kohta, et selle õigusakti ellurakendamine osutuks väga raskeks. ja peale selle liikmesriigid teadsid juba ammu, et selline õigusakt võetakse vastu. Nad on seda teadnud juba aastaid. Äh, siiski äh, kompromissi vaimus olen ma nõus sellise lahendusega, et äh, ja see, mida ma praegu öelda tahan, on tuleviku seisukohast väga oluline. tuginedes arusaamisele, et sellest ei saa pretsedenti tulevas uutele teekaardi meetmetele ja ma tahaksin veel kord rõhutada seda. jah, seekord me oleme nõus, aga tulevikus enam mitte. ja samuti tahaksin rõhutada seda, et komisjon kasutab kõiki võimalikke vahendeid selleks, et Äh, sundida liikmesriike täitma oma kohustust õigeaegselt ja korrektselt seda otsust ellu rakendada. Äh, see on kooskõlas Lissaboni lepinguga ja samuti äh, Stockholmi protokolliga. ja proua president, te teate ka seda, et komisjon juba tegeleb järgmiste teekaardimeetmetega Äh, üsna peatselt esitan ma ettepaneku, mis äh, puudutab õigust teabele, äh, õiguste kirjalikku loetelu, see esitatakse juba tuleval nädalal, nii et, et see, millega me täna oleme algust teinud, on lihtsalt protsessi algus, suur aitäh! aitäh, volinik, ja nüüd ma annan sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjatele ja kõigepealt saab sõna proua Antonescu Rahvapartei nimel. Teil on sõna kaheks minutiks. aitäh, president. ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri proua Ladfordi tema töö eest. tahaksin teda tänada selle eest, et ta tegi väga head koostööd kõigi variraportööridega. ühised standardid on väga olulised vastastikuse usalduse äh, loomisel äh, õigus õiglasele kohtupidamisele on üks põhiõigustest, see on kirjas põhiõiguste harta punktis nelikümmend seitse ja Euroopa Inimõiguste konventsiooni kuuendas artiklis. aga kui meil ei ole korralikku äh, standardeid, äh, siis äh, meil tekib tasakaalutus nende vahendite vahel, mida saab kasutada süüdistatav pool ja nende vahendite vahel, mis on kohtualuse käsutuses Äh, menetlusõiguste tugevdamine Euroopa Liidus on olnud väga pikk äh, protsess. esimesed sammud astuti juba novembris kaks tuhat, kui nõukogu kooskõlas Tampere järeldusega äh, võttis vastu rakenduskava, mis nägi ette siis vastastikuse tunnustamise põhimõtte kriminaalasjades kahe tuhande neljandal aastal tuli komisjoni raamotsus, siis meil ei õnnestunud kokkuleppe saavutada, me lõpetasime kahe tuhande seitsmenda aasta juunis läbirääkimised Rootsi eesistumisel, kaks tuhat üheksa tuli teekaart, mis nägi ette järk-järgulise äh, lähenemise protsessuaalsetele õigustele ning komisjoni ettepanek juulis kaks tuhat üheksa ning detsembris kaks tuhat kümme Äh, äh, langesid samale ajale kui Lissaboni lepingu jõustumine ja siis on meil veel olemas kolmeteistkümne liikmesriigi algatus ja nüüd lõpuks pärast seitset aastat oleme lõpuks ometi nii kaugele, et me võtame vastu esimesed äh, meetmed, mis puudutavad õigust suulisele ja kirjalikule tõlkele. mul on väga hea meel nende tulemuste üle, mis me oleme saavutanud läbirääkimiste tulemuse ja me hääletame rapor-, me hääletame direktiivi teksti, mis on tunduvalt parem kui esialgse ettepaneku tekst ja ma loodan, et see rakendusperiood kolm aastat ei saa pretsedendiks järgmistele meetmetele, mis teekaardis on ette nähtud ning et liikmesriigid teevad kõik, mis võimalik, et äh, kõik sätted kiiresti üle võtta, aitäh! ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Romero Lopes kolmeks minutiks, palun. suur tänu, president ka mul on hea meel, et see töö on jõudnud lipusirgele ja ma tahaksin tänada paroness Ladfordi selle eest. ka selle eest, et ta tegi head koostööd kõikide varuraportööridega. see on esimene kaasotsustustekst, kus parlamendil on otsustav hääl äh, selle direktiivi eelnõu arutelus, mille esitasid kolm liikmesriikid, on oluline, et äh, Ühendkuningriigi parlamendi liige on olnud raportöör selle teksti osas. liikmesriigid on kasutanud äh, seda õigust et teha omapoolsed algatused äh, õigusasjades, kuid alates aastast kaks tuhat neli oli teatud seisak menetlusõiguste valdkonnas ning Rootsi eesistumise ajal välja pakutud teekaart äh, takerdus, kuid nüüd on uksed uuesti avanenud ja komisjon otsustanud seda direktiivi eelnõu eh, parlamendile tutvustada eh, koos muudatusettepanekutega. see peegeldab nii komisjonis kui ka parlamendikomisjonides tehtud tööd, et see on näide suurepärasest institutsioonide vahelisest koostööst, kus soovitakse vältida ajakadu ning tagada inimestel vajalikud menetlusõigused nii palju siis seni tehtust, kuid nagu volinik juba ütles, me loodame, et ka teised õigused, ka õiguste harta, äh, mis moodustab teise osa menetlusõiguste paketist, jõuab parlamenti niipea kui võimalik ja ka muud osad, sest äh, ei ole mõtet ju seda paketti äh, osadeks jagada ja mitte viia lõpuni mõistliku aja jooksul. Euroopa õigusruum, nagu raportöör ütles, ei saa kunagi tegelikkuseks, kui me ei alusta menetlusest tagatistest. kuidas on võimalik tagada turvaline, õiglane õigusruum, kuhu inimesi võib omavaheliselt kinni pidada ja anda kohta alla, kui neil ei ole tagatud miinimum menetlustagatised ja õigused kõikjal Euroopa Liidus? sest sellist Euroopat soovime me üles ehitada ja nagu raportöör ütles, terrorismi oht, organiseeritud kuritegevuse oht tähendab seda, et me peame oma julgeolekumehhanisme tugevdama. kuid me oleme kõik teadlikud, et Euroopa kinnipidamismäärus on üks näide selles vallas. kuid me soovime Euroopas luua vabaduse ja õigluse ruumi ja kui me seda ei suuda tagada, siis me ei täida ka tuleviku ülesannet Äh, on äh, taotlustele küsimus esitada, proua Romero Lopes, kas te olete valmis aktsepteerima teile adresseeritud küsimust? Tartmo de Graafil on teile küsimus, kas te olete nõus sellele küsimusele vastama? proua president kordab veel kord teadet palun, teil on kolmkümmend sekundit oma küsimuse esitamiseks. proua Romevera, kas te olete teadlik, et nende riikide kodanike, kus on palju kõrgemad ähm, õigused inimestele, nagu näiteks Ühendkuningriigi, satuvad teistes Euroopa Liidu riikides palju madalamate standardite kohtlemise osaliseks Euroopa õigusdirektiivide ja Euroopa kinnipidamismääruse rakendamisel. kas te olete seda mõistnud? ma kujutan ette, et sellega seatakse katluse alla need miinimumstandardid, mis on mõeldud kõikide liikmesriikide, kuid loomulikult iga liikmesriik võib kehtestada kõrgemad normid. ja see on ilmselt ka kõikide liikmesriikide kavatsus. me püüame üles ehitada sellist Euroopat, kus me elame sellises ruumis, kus kehtivad kõikides liikmesriikides vähemalt miinimumstandardeid, kuid arvestades teie koduriigi ajaloolisi traditsioone, mõningate teiste Euroopa riikide traditsioone, olen ma täiesti veendunud, et standardaja jooksul äh, tõusevad. järgmisena proua Tain Alde nimel üheks minutiks. daamid ja härrad selleks, et avastada piiriülised kuritegusid ning tugevdada julgeolekut Euroopas, on selge, et kohtuametid ja õigusasutused peavad tegema koostööd, kui me räägime näiteks Euroopa kinnipidamismäärusest, kuid isikute ja süütute inimeste õigusi on siinjuures ka rikutud ja meil on vaja õiguslikke tagatisi, mis kehtiksid kõikjal Euroopas me peame tagama ka vastastikuse tunnustamise põhimõtte täitmisega. nüüd, kui Lissaboni leping on jõustunud, avanevad uued võimalused äh, äh, kodanike jaoks liikuda piiriüleseks. Äh, Euroopa Parlament on kaasatud kaasotsustusmenetlusse, kui on vaja ka nõukogus kvalifitseerida häälteenamus. loomulikult meie pooldame kodanike õiguste kaitset ja seetõttu me nõuame et tulevikus peaks olema isikutele tagatud õigus kõikides liikmesriikides, et kui nad kahtlustatakse teises liikmesriigis millegi, et nad ei oska, et neil on tagatud tõlgiteenused. see aitab meil mitte ainult paremini tabada ka kurjategijaid ja tagada ka õigele kohtumõistmine piiriüleselt ja see peaks olema tagatud kõikjal Euroopas. ja roheliste nimel üheks minutiks proua Haudala suur tänu, austatud president. hiljutine küsimus, mille esitas härra Tõksmad proua Romerol oli väga õiglane, just sellepärast me tegelemegi nende standarditega, miinimumstandarditega selleks, et me saaksime tulevikus usaldada teisi Äh, liikmesriike äh, siis, kui näiteks äh, kahtlusalule antakse teisele liikmesriigile. tahaksin tänada raportööri selle eest, et on teinud head koostööd variraportööridega ja ma tahaksin rõhutada, et nüüd on meil see direktiiv, direktiiv, mis tagab meile õiguse aru saada ja, ja saada aru saadud oma suhtluses ametivõimudega ja kohtuasjades ja see on ju üks meie põhus õiglase kohtumõistmise aluspõhimõtteid. ja me peame leidma lahendusi erinevate liikmesriikide probleemidele, mis on tingitud erinevate õiguskultuuride erinevustest, on kahetsusväärne, et rakendusaeg saab olema kolmkümmend kuus kuud, kuid ma loodan, et me siiski suudame selle lõpptulemuse vastu võtta, sellepärast et see on hea alus tulevaseks koostööks. suur tänu ja järgmisena järgmist kõnelejat siin ei ole kahjuks täna, nii et me lähme edasi järgmise kõneleja juurde, proua Aldebrun, kuue fraktsiooni nimel poolteist minutit, palun. suur tänu. üks asi sattus minu tähelepanu alla liiga hilja, kui ma vaatasin läbi muudatusettepanekuid komisjonilt, kuhu ma ei kuulu ja see on seotud keeltega, mida see direktiiv hõimab meil on hea meel, et siin on viidatud äh, suulisele ja kirjalikele, kirjalikule tõlkidele, tõlkele ja seda punktis äh, kümme C kokku lepitud tekstis, kuid äh, tekib risk, et keelte valik on piiratud ja kahtlusalune või kohtualune peab kasutama mitte oma esmaselt valitud keelt ja seetõttu satub ta siiski ebasoodsasse olukorda, kui ta peab aru saama keerulistest õigusküsimustest. kas volinik võib siinkohal lubada, et sellist diskrimineerimist ei juhtu ja ka vähemuskeeli võetakse siin arvesse? meie muudatusettepanekud, mida toetavad ka teiste fraktsioonide liikmed, viitavad erinevatele Euroopa rahvusvahelistele instrumentidele, mis puudutavad vähemuskeelte kasutamist. iseäranis oleme me viidanud põhiõiguste hartale, kus rõhutatakse keelte vaba valiku põhimõtet ja diskrimineerimise vastast võitlust. ma loodan, et see küsimus saab lahendatud. järgmisena äh, Tarmo Tigraf austatud president, see direktiiv on üks tervest reast õigusallikatest, mille tulemusena iga Ühendkuningriigi kodanik või elanik, iga elaniku võib toimetada teistesse Euroopa riikidesse vanglakaristust kandma ükskõik, kas siis tegemist on Portugaliga, nagu seda Gary Manni puhul, või Ungariga, nagu seda äh, kahe South-West piirkonna elaniku puhul. igal juhul pole õiguskaitse tase sama eraisikute jaoks, nagu see oleks olnud Ühendkuningriigis. ükskõik, millised on siis selle koja liikmete illusioonid selles vallas. seetõttu see tõlkedirektiiv on lihtsalt tühipaljas viigileht, iluasi. see on sama hea, kui püüda kleeplindiga tagasi kleepida Briti raske vaevaga kätte võideldud vabaduste pea, mille on timukana maha raiunud Euroopa vahistamismäärus. see direktiiv on oma olemuselt vigane tõlkimisele kuuluvate asjakohaste dokumentide valiku langetab suures osas äh, süüdistaja. lisaks valitseb meil Euroopas pidev ja suur tõlkide ja tõlkijate puudus, muuhulgas äh, ka seetõttu, et Euroopa Liidu institutsioonid on nii palju tõlke endale haaranud. mu austatud kolleeg parunes Ladford on nimetanud iseennast korduvalt inimõiguste eest võitlejaks. seetõttu paluksin ma proua Ladfordil vähemalt hetkeks unustada oma föderaalse Euroopa kinnismõte ja liituda meie püüdlustega tühistada Euroopa vahistamismäärus, sest see on tõeliselt oluline. The... suur tänu ja nüüd lähme edasi järgmiste kõnelejatega, kõigepealt härra Pussutil kaks minutit. president, proposta li anna uddimna lu-. suur tänu tänane ettepanek on äärmiselt äh, tähtis ja väga hea ettepanek, mis on ära teeninud meie toetuse, see toob õigusi juurde meie kodanikele, Rahvapartei fraktsioon toetab seda määrust, kuid äh, me ei toeta muudatusettepanekuid, sellepärast et äh, siis me satume, seame ohtu saavutatud kompromisside tasakaalu. oma kommentaarides tahaksin ma rääkida pisut ähmasest olukorrast, mis tekkis nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel selle õigusloomelise ettepaneku koostamisel. härra president, meie ees ei olnud tegelikult mitte ainult üks ettepanek, vaid lausa kaks ettepanekut, eelmisel detsembril esitas nõukogu äh, meile oma ettepaneku ja märtsil esitas äh, meile komisjon oma ettepaneku selle direktiivi kohta, sama teema kohta ja seetõttu tekkis meil küsimus, meil Euroopa Parlamendis, et millisest tekstist lähtuvalt me peaksime töötama. millist teksti me peaksime Euroopa Parlamendis analüüsima? selline olukord ei, sellist olukorda ei tule ette esimest korda, tõenäoliselt tuleb seda ette ka tulevikus ja praegu on siin kohal nõukogu, meil on nõukogu ettepanek kaitse kohta ja komisjon on juba maininud, et nemad tahavad äh, sama teema kohta oma ettepaneku esitada ja nüüd räägib nõukogu meile, et me peaksime Euroopa kaitsemääruse äh, äh, vastu võtma, aga komisjon jällegi soovitab meil seda mitte teha. ma arvan, et meie aluslepingute loojad ei kavatsenud meie tööprotsessi selliseks kujundada, kuid sellised keerulised olukorrad kerkivad esile sageli, kui äh, kaks institutsiooni ei suuda otsustada, milline peaks olema meie lähtedokument. kui sellised äh, olukorrad tekivad, kui komisjon teeb ettepaneku, siis ma arvan, et nõukogu peaks laskma komisjonil oma tööd teha. kui me seda ei tee, kui me ei tee seda nii nagu kord ja kohus, siis äh, ma arvan, tekitame me iseendale oma töös ebavajalikke probleeme. proua Stanhoka, üks minut. suur tänu, proua president. austatud äh, volinik. kõigepealt ma tahaksin tänada paruness äh, Sarah Ladfordi suurepärase töö eest, mis äh, kindlasti aitab meil kaitsta inimõigusi, ma olen veendunud selles. mina räägin oma fraktsiooni rah-, liikmete nimel, kes esindavad erinevaid äh, rii-, äh, piirkondi ja ma tahan, et see direktiiv kehtiks ka mitteametlike keelte kohta Euroopa Liidus, tõlke, äh, suulise ja kirjaliku tõlke õigus peaks olema ka piirkondlikes ja vähemuskeeltes tagatud, austades neid õiguslikke piirkondi, kus suur osa elanikke kasutavad vähemuskeeli või piirkondlikke keeli, selliste keelte kasutamine peaks olema tagatud on kahju, et Euroopa äh, piirkondlike ja vähemuskeelte harta ei ole veel üks osa meie akiist, kuid ma olen veendunud, et ühel heal päeval see saab nii olema ja selliste keelte kasutamine kriminaalõiguslikes asjades saab olema tagatud Euroopa õigusega, aitäh. ja proua Kaal, kaks minutit, palun. proua president kõigepealt lubage mul avaldada tunnustust raportööril tema pingutuste eest, pidevate pingutuste eest, sellepärast et on selle teemaga tegelenud juba mitu aastat. Lissaboni leping äh, lubab meil nende asjadega minna kaugemale äh, läbi nõukogu, see on tõesti oluline samm meie töös. me kui meie kodanikud satuvad raskesse olukorda, satuvad kriminaalkohtuliku protsessi osaliseks, siis nad peavad aru saama, mida nad, mis nende ümber toimub, lähtuvalt Stockholmi programmist oleme me jõudnud konkreetsete edusammudeni, käegakatsutavate edusammudeni, mida me tahtsime saavutada Stockholmi programmiga. me tahtsime nimelt aidata meie kodanikke, aidata meil rakendada põhiõiguste hartat ja inimõiguste konventsiooni põhimõtteid. me oleme seda kaua oodanud. juhiksin teie tähelepanu ühele olulisele asjaolule seoses selle direktiiviga. iseäranis vähemuste õigused peaksid olema tagatud seoses kriminaalasjadega mis tähendab seda, et ka vähemusrahvuste esindajad peaksid saama ka saama kasutada oma emakeelt, see on väga oluline säte meie õigustikus ja see tähendab, et liikmesriigid peavad seda põhimõtet rakendama ka vähemuskeelte kasutajate huvides. me peame olema oma töös järjepidevad ja seda ka liikmesriikide rakendamises, aga ja see on, jääb siis iseenesest muidugi liikmesriikidele suur tänu, proua president, austatud proua volinik, kallid kolleegid. liikmesriikide valitsused ei ole jõudnud kokkuleppele ja esimene katse ühenduse õigusinstrument selles valdkonnas äh, vastu võtta kukkus läbi. parem äh, ühtlustamine äh, kaitse valdkonnas ei läinud läbi. see uus lähenemine, mis tagab kirjaliku ja suulise tõlke kahtlusalustele ja kohtualustele, see on üks esimene samm üldisest teekaardist, see on oluline samm edasi ja see ei ole praegu tagatud kõikides liikmesriikides ja kui see on tagatud liikmesriikides, siis mitte võrdsel tasemel Äh, näiteks kohtuasjus võib olla tõlkeõigus tagatud, aga juriidilise abi puhul tõlkeõigust võib-olla ei ole tagatud, on oluline aga, et need õigused oleksid võrdsed kõikides valdkondades, seetõttu meie kokkulepe on väga hea, muudatusettepanekud on ka parlamendiliikmete mureküsimusi arvesse võtnud ja ma siinkohal avaldaksin tunnustust proua Redingule hea dokumendi eest, hea ettepaneku eest ja avaldaksin tunnustust ka meie raportöörile, kellel on õnnestunud saavutada arvukalt kompromisse. kirjalik tõlge kohtudokumentide osas on minu arvates väga teretulnud samm ja samuti põhimõte, et õiguskaitse elementide tase ei tohi kunagi inimõiguste, põhiõiguste harta tasandist madalamale jääda mulle meeldiks, äh, mida, äh, et kui proua Reding esitaks äh, teekaardist lähtuvalt veel edaspidi ka see, sarnaseid ettepanekuid ja ma arvan, et meie jaoks on üles, e, oluline ehitada üles õiguste Euroopa, mitte ainult vabaduste ja julgeoleku Euroopa. kõik liikmesriigid loomulikult peavad äh, neid meetmeid austama ja ma arvan, et kõik toetavad neid ka vaimus. ja nüüd siis vaba mikrofon ja kõigepealt härra Voos. Ähm, suur aitäh. volinik äh, suur aitäh ka teile, et te niivõrd kirglikult äh, kõnelesite nende standardite kaitsest, mida me kõik nii väga soovime jutt on ju ikkagi õiguse siseturust ja mul on väga hea meel, et me lõpuks oleme selle ometigi saavutanud. seda ütles ka minu kolleeg Antonescu. me äh, oleme tõesti astunud olulise sammu ja minu arvates oleks võib-olla olnud veelgi parem, kui me oleksime nõudnud rohkem suulist tõlget, sellepärast et, et tegelikult ei ole ju mõtet tagada suulist tõlget, kui me ei saa tagada selle tõlke kvaliteeti Eh, see kolm aastat direktiivi rakendamiseks eh, on võib-olla oluline nende inimeste jaoks, keda see direktiiv muudutab. lõppude lõpuks on meil olemas ka Euroopa Inimõiguste konventsioon, konventsioon ning väga paljud riigid peavad oma õigustavasid muutma, nii et, et see kolm aastat on igati põhjustatud ja ma tahaksin teid tänada, et te sellega nõustusite. järgmine kõneleja. aitäh Äh, proua president, see raport, mida me väga, me praegu arutame, on Euroopa jaoks väga oluline samm edasi, see aitab luua õigusel rajanevat Euroopat. aga väga palju sõltub ka sellest, kas see raamotsus leiab ühetaolist kohaldamist. sellepärast, et raamotsuse ühetaoline kohaldamine on eluliselt tähtis. kui seda hakatakse kohaldama erinevalt, kui kehtestatakse erinevaid õiguslikke standardeid, siis usaldust liikmesriikide õigussüsteemide vastu vastu ei teki. ja ometigi meie eesmärgiks on just nimelt sellise usalduse loomine. minu arvates oleks olnud suurepärane, kui haldusse õigusrikkumised oleks ka leidnud käsitlemist, sellepärast et ka halduskaristused on väga oluliseks osaks kohtute töös ja ma loodan, et kui Stockholmi programmi hakatakse ellu rakendama, siis ka see teema leiab peatselt käsitlemist, aitäh! järgmine kõneleja. president, Euroopa vahistamismääruse põhiprobleem ei ole mitte see, et pakutakse ebapiisavat tõlketeenistust, vaid see, et liikmesriikide kohtult võetakse õigus ära kaitsta oma kodunik-, kod-, kodanike ebaõiglaste väljasaatmiste eest. minu äh, valija Andrew Simeon üksteist aas-, üksteist kuud oodanud juba kohtupidamist Kreeka vanglas veel kuus Briti kodanikku, Daniel Bell ja George Holland teiste hulgas äh, äh, ootavad ka väljasaatmist ja Suurbritannia kohtutel ei ole lubatud isegi kaaluda nõndanimetatud tõendeid nende vastu Kreekas hoitakse vange neljakesi kongis, kongid on mõeldud ühe inimese jaoks, tualett on lihtsalt auk nurgas, tualettpaberit ei ole, lokab vägivald ja narkootikumid ning vägistamise ohvrite kisa võib öösiti kuulda. Kreeka valitsus peaks häbi tundma selle üle, et lihtsalt ühe paberilipaga alusel saadetakse Briti kodanikke sellisesse urkasse. härra Brons aitäh, president. on õige, et inimesed, kes seisavad kohtu ees, peavad saama tõlketeenistuse, eriti pärast seda, kui Euroopa vahistamismäärus lubab inimesi välja anda vastutamaks kuritegude eest, mida nad oma riigis toime ei pannud. aga see on üks asi, mis tuleneb ulatuslikust rändest ja sellest, kui me rändeteemat arutasime, seda ei mainitud. aitäh ja nüüd härra Papa-Nikolau. aitäh, president. mina tahaksin tänada raportööri selle väga hea koostöö eest, mis meil oli. väga paljud meist esitasid muudatusettepanekuid sellele raportile ja need on leidnud kajastust ka raportis. menetlus oli väga raske, aga ma tahaksin öelda, et tulemus on tõepoolest suurepärane. kui me hakkame seda raportit hääletama, siis ma arvan, et me kõik peaksime aru saama sellest, et me tõesti astume sammu selles suunas, et kaitsta oma kodanike õigusi just nimelt keeleküsimustes ma arvan, et me oleme väga pikka aega seda direktiivi oodanud ja äh, nüüd äh, tuleb hakata seda ka ellu rakendama, seda loomulikult siis, äh, kui direktiiv on üle võetud. meil on selle direktiiviga seoses väga suured ootused ja ma loodan tõesti, et seda direktiivi hakatakse korrektselt rakendama, aga nagu ma ütlen, nagu ütlesid paljud kolleegid, kõiki ei tohi, tohi jätta viimasele minutile ja nüüd ma annaksin sõna uuesti volinikule, aitäh, president, ja suur aitäh ka kõigile nendele parlamendisaadikutele, kes äh, väga usutavalt ja äh, tugevalt äh, toetasid õigusküsimusi, millega me oleme hakanud tegelema. Euroopa Äh, aluslepingud, Lissaboni leping eriti annab meile selleks võimaluse. Lissaboni leping andis meile need vahendid, mille abil me saame samm-sammu haaval luu-, panna paika siis mehhanismi kodanike õiguste tagamiseks, olgu tegemist siis süüdimõistetute õigustega või ohvrite õigustega äh, kõik asjad on praegu ettevalmistamisel ning saavad peatselt teoks äh, siin esitati küsimus, kas ka teekaardi osana tuleb veel ettepanekuid. jah, pärast tõlkeõiguste küsimust äh, mida loodetavasti parlament homme toetab, tuleb äh, ettepanek äh, teabeõiguse kohta, kirjalike õiguste loetelu kohta ja selle ettepaneku tahaksin parlamendile esitada juba enne suvevaheaega. sellele järgneb õigus õigusabile ning õigusele suhelda äh, inimestele, kes on siis äh, kinni, kinnipeetu lähedased. nagu te näete, me liigume edasi selles suunas, et saavutada järgmist. samad õigused äh, kõrgel tasandil kõigile Euroopa Liidu kodanikele, vaatamata sellele, kus nad parajasti asuvad, millised on nende probleemid, kui nad reisivad, kui nad õpi-, reisivad õppimise, töö või vaba aja meetmise eesmärgil, see ei ole oluline. Nad peavad ennast igal pool koduselt tundma ning omama samasuguseid õigusi, nagu neil on kodus, olgu nad siis ükskõik millises Euroopa punktis äh, mõned saadikud äh, rõhutasid äh, ühte asja, nimelt keelte küsimust. kui ma vaatan artiklit kaks, taanet üks ning artiklit äh, kolm taanet üks, siis nendes punktides on väga selgelt välja öeldud, välja toodud, et süüdistatav, kes ei mõista äh, äh, selle menetluse keelt või ei kõnele seda keelt äh,, peab saama suulise ja kirjaliku tõlke. seega äh, tähendab see, et see keel, millesse äh, kogu menetlus tõlgitakse, peab olema keel, mida see inimene mõistab nii et, et äh, see ei puuduta mitte üksnes Euroopa Liidu keeli või vähemuste keeli, see puudutab selle ini-, seda keelt, mida kõneleb inimene, kes on kohtu all. ma usun, et see on täiesti õiglane lähenemine, sellepärast et meil on vaja õiglast kohtuprotsessi selleks, et äh, luua kodanike usaldust meie õigussüsteemi vastu ning äh, see kõik on äärmiselt oluline selleks, et meil tõesti oleks selline vastastikune usaldus ka kohtunike vahel ja prokuröride vahel et naaberriikide korrakaitseorganeid, kohtuorganid üksteist usaldaksid ja see on võimalik ainult siis, kui meil on võrreldavad standardid õiguste vallas mulle esitati ka üks küsimus, selle esitas härra Pusutil ja seda teemat käsitlesid ka mitmed teised saadikud, see puudutas menetlust mitte siis menetluslikke õigusi, vaid just nimelt neid menetlusi endid. Äh, sellepärast et äh, on olemas liikmesriigide algatused ja siis on veel olemas komisjoni ettepanek. ma pean ütlema, et äh, sellisel juhul, antud konkreetsel juhul siin mingit probleemi ei tekkinud. meil on väga hea ja tasakaalustatud õigusloomealane instrument ja miks asi üldse niimoodi läks? me oleme praegu väga veidras olukorras Äh, see valdkond hakkab väljuma kolmanda samba alt ja minema siis tavalise kaasotsustamismenetluse alla. ja ma arvan, et mõne kuu pärast me oleme õppinud ka, kuidas kõige paremini ära kasutada neid vahendeid, mis meie käsutuses on selleks, et me väga kiiresti saavutaksime kõige paremad lahendused. ning kui ma räägin parematest lahendustest, äh, ja selle, sellest, kuidas me neid lahendusi ette valmistame, oluline on läbi viia mõjuhinnangud. me peame inimesi kutsuma üles avaldama arvamust meie ettepanekute kohta. Need, need on tavalised menetlused, mida me oleme kasutanud ja mis lõppkokkuvõttes äh, Äh, tagavad siis kaasotsustusmenetluse pärast seda, kui meil on toimunud konsultatsioonid avalikkusega ja kui on läbi viidud mõjuhinnangud. ja selle kõige põhjal me peame tõesti välja töötama usaldusväärse poliitika, poliitika, mida saab siis liikmesriigi tasandil ellu rakendada ilma igasuguste moonutustega äh, paraku minevikus tihtipeale selliseid moonutusi on ette tulnud, aga meil on nüüd uus leping meil on põhiõiguste harta ning äh, me liitume ka peatselt Euroopa Inimõiguste konventsiooniga ning äh, seetõttu ma olen täiesti veendunud, et äh, kui me kohtume paari aasta pärast, siis me saame öelda jah, koos me oleme loonud selle õigluse ja põhiõigustel rajaneva ruumi, mis Euroopa ju peakski olema. aitäh! aitäh, volinik. ja nüüd saab sõna proua Latford, meie raportöör aitäh, president, ma tahaksin äh, südamest tänada variraportööre nende suurepärase abi eest äh, me hääletame seda direktiivi sellel nädalal Hispaania eesistumise alal ja see on tõesti ajaloolise tähtsusega häälestus, hääletus, sest tegemist on esimese õiglase kohtumõistmise alase õigusaktiga Euroopa Liidus. ja mis puudutab seda kolmeaastast rakendusperioodi, siis äh, liikmesriikidest ei olnud just kena, et nad selle ühiselt sisse tõid pärast seda, kui parlament oli oma otsuse juba langetanud. ja mis puudutab äh, Ühendkuningriigi äh, sõltumatuse part-, parteid, siis ma tahaksin öelda, et äh, Ühendkuningriikide standardid on viimase kümne aasta jooksul alla käinud. Äh, meil kasutame siin äh, koduaresti, kahekümnepäevast kinnipidamist ilma igasuguse kohtuotsuse esitamiseta, ma loodan, et uus valitsus siiski tuleb õiguse põhimõtete juurde tagasi ja mul on väga hea meel, et minu erakond osaleb uues valitsuses ja, ja et Suurbritannia on liitunud selle dokumendiga. Teie erakond aga on selline, kes laseks terroristidel ja pangarööritel kohtu käest pääseda. ja mis puudutab nüüd muudatusettepanekuid, näiteks vähemuste ja keeli, ma mõistan, miks need muudatusettepanekud on e-, esitatud, aga ma olen siiski nende vastu, sest nad ei sobi direktiiviga kokku Äh, äh, direktiiv rõhutab arusaamist ja eneseväljenduse võimet, nagu ütles ka proua Reding. Äh, peab olema teatud meetod, mille abil me kontrollime, kas inimene ikka oskab teatud keelt kõnelda ja saab sellest aru. liikmesriikides seadused, mis vähemuse keeli paika panevad, neid see Äh, määrus ei puuduta, aga kui näiteks inimene, kes kõneleb vähemuse keelt, ei saa kohtuprotsessist aru, siis äh, see direktiiv käib ka tema kohta. ja ma arvan, et see direktiiv tuleks vastu võtta muutmata kujul ja hästi kiiresti ja ma jään ootama komisjoni ettepanekuid teekaardi ülejäänud meetmete osas ja äh, esimene neist peaks jõudma meieni juba kahe nädala pärast ja ma tean, et äh, asepresident äh, Reding äh, hoolitseb nende ettepanekute eest väga hästi. aitäh, proua Ladford. härra Patten tahab teile esitada küsimust, kas te olete nõus? härra Patten, teil on kolmkümmend sekundit. aitäh, proua Ladford. Te olete arutelude käigus siin öelnud, et meie erakond ja mina isiklikult tahab äh, gängsterite ja pangaröövlite jaoks elu kergemaks teha. ja nüüd te ütlesite seda jälle. Äh, ma tahaksin küsida, kas teil on ka mingeid statistilisi andmeid nende kurjategijate äh, pangaröövlide kohta, kes Costa del Solist on tagasi tulnud sellest ajast saadik, kui see vahistamismäärus on jõudnud? ei, härra Patton, aga ma olen täiesti kindel, et ma võin äh, otsida neid andmeid ja teile siis esitada. aga mina tahaksin oma, omakorda küsida, et nagu minagi esitate teie Londonit, Osseim Osman äh, üks kahe tuhande viienda aasta pommipanijaid äh, Londonis põgenes Itaaliasse. ilmselt ta lootis, et tal õnnestub seal kaduda ja Äh, minevikus oleks ta seal võinud olla aastaid, ilma et teda oleks kohtu ette toodud, aga nüüd ta toodi kohtu ette kuue nädalaga, ta mõisteti süüdi ja nüüd on äh, vanglas, ta on süüdi mõistetud terrorismis. ja teie oleksite olnud õnnelikud, kui teda ei oleks kunagi kohtu ette toodud. aitäh! ja see arutelu on nüüd lõppenud ning äh, hääletus toimub siis kolmapäeval ja nüüd läheme me edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Sikluna raport, mis puudutab äh, euro